arutelu on selle teema puhul lõppenud ja hääletamine toimub pärastlõunal täna. Lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, selleks on olukord Djiboutis ja annan sõna ühele autoritest pooleteiseks minutiks, proua Rivasi. suur tänu, juhataja. see, mis Djiboutis aset on leidnud, on väga murettekitav hiljutised sündmused ei rahusta olukorda, kus põhiseadust on läbi vaadatud juba neljandat korda pärast presidendivalimisi president on taastanud taas häda eriolukorra. opositsiooni allasurumine, eh, tsensuur ajakirjanduse osas, vägivald naiste suhtes, inimõiguste mittetagamine ja ainus, mis eh, Äh, tuletab meile meelde, et tegemist on demokraatliku liigiga, on see, et toimusid valimised, aga valimised olid niivõrd manipuleeritud, et ei saa väita, et president oleks demokraatlikult valitud. Äh, me, me nõuame, et äh, meie missioon saaks valimisi jälgida ja Lääne-Aafrika Liit on leidnud, et on vaja samuti uurida seda olukorda. Djibouti geograafia muudab olukorra strateegiliselt tähtsaks, Prantsusmaal on see eriti oluline, sest seal on üks olulisi sõjaväebaase Prantsusmaal on teatud äh, roll mängida selles olukorras, aga ka Saksamaa, Jaapan, Hiina öö, äh, omavad samuti sõjaväebaase seal piirkonnas, seega ma kutsun üles mitte ainult Euroopat tegutsema, aga ka teisi riike, kes on seal, kellel on seal sõjaväeline kohalolek, nad peavad äh, kaitsma enda huvisid ja on vaja lõpetada silmakirjalikkus, aitäh! suur tänu, üks minut, härra Korrao, palun suur tänu, juhataja. ma arvan, et me saame öelda, et Djibouti on selge näide Euroopa Liidu nõrkuste kohta selles osas, mis puudutab äh, abi andmist lähtuvalt inimõiguste tagamisest. meil on ainus, ainu-, me saame ainult koostada resolutsioone, meil ei ole muud võimu. me tahame siinkohal täiskogu saalis öelda, et Djiboutil on strateegiline asukoht paljude äh, lääneriikide sõjaväelise äh, sõjaväebaaside kohta ja samas on ka Hiina teinud sinna tõsiseid investeeringuid ja nende diplomaatiline mõju suureneb üha. vaatamata sellele sõjaväelisele kohalolekule lääneriikide poolt näeme me inimõiguste rikkumist ja nüüd on aeg äh, nõuda, et rahvusvaheline kriminaalkohus käsitleks olukorda Djiboutis, seda jälgiks ja vaadata, kas tegemist on inimsusevastaste kuritegudega ja inimesi on vaja karistada, lähtudes rahvusvahelisest õigusest. ja sel korral võtsite sõna õige kiirusega ja nüüd saab sõna härra Tännok üheks minutiks. lugupeetud juhataja, Somaalia võitleb jätkuvalt piraatide ja džihadistidega, eriti see on taas ähm, äh, barbaarne sõjaväerežiim ja Djibouti on samuti Aafrika sarve tragöödia. presidendi neljas ametiaeg äh, pärast hiljutisi valimisi äh, ja sellega seonduvad reformid on tõenäoliselt ebatõenäoliselt autoritaarse režiimi all. me nägime politseirünnakut opositsiooni liidri suhtes, kes sattus haiglasse ja muid sündmusi Äh, kolmekümne seitsme inimese hukkamine ühel päeval on taas tõsine tragöödia ja torkab silma, see näitab, millise brutoor, brutaalse kultuuriga on tegemist, mis on suunatud inimõiguslaste, ajakirjanike ja opositsiooni vastu. meie Euroopa Liidus peame survestama valitsust äh, selleks, et rakendada raamistikku poliitilise reformi osas, millele nad alla kirjutasid kahe tuhande viiendal, teistkümnendal aastal ja inimõigusi on vaja selles väikeses riigis parandada, aitäh! aitäh, härra Panseri, palun! aitäh, proua president! Aafrikas on meil väga palju poliitilisi süsteeme, kus äh, võimuvahetus toimub vastavalt äh, hõimukriteeriumitele ja sugulussuhetele. ka selles riigis, Djiboutis on lugu nii, seal on korralik onupojapoliitika ja rahvas on välja jäetud valitsemisest ning äh, rahval ei ole ka võimalik osa saada riigi rikkusest on äh, Jeemeni ja Somaali põgenikud selles riigis, täpselt samamoodi nagu ka teistest riikidest on põgenikke ja meile valmistab väga suurt muret inimõigustalane olukord selles riigis, eriti naiste äh, allasurumine. president äh, Eh, trambib, eh, president on inimõigused ja arvamusevabaduse jalge alla trampinud ja meil Euroopa Liidus valmistab see suur mure, et me peame võimalikult kiiresti midagi ette võtma. aitäh, järgmisena proua Veržea, palun. suur tänu, juhataja. lähtudes mitmete diplomaatide arvamusest eh, ja sõjaväebaaside omavaid riikide puhul on Djibouti puhul tegemist ebastabiilse piirkonnaga ja reaalsus ongi selline Djiboutit on äh, rüüstanud äh, majanduse langus ja poliitilise kultuuri probleem. see resolutsioon iseenesest on tõeline revolutsioon, aitäh kõigile, kes on äh, oma panuse andnud. selles resolutsioonis mõistame me hukka suureneva repressiooni, eriti mis puudutab Buldu sündmusi kahekümne esimesel detsembril eh, valimisvõltsimised presidendivalimistel kaheksandal aprillis on tõeline show. me näeme, et ta võitis suurte häältega, aga tegemist on tõsiste probleemidega ja isegi Aafrika Liit on eh, tuvastanud eh, probleeme valimiste läbiviimisel Djibouti naiste hää, julge hääl, kes on pidanud näljastreiki selleks, et avaldada meelt sõjaväe poolt läbi viidud vägistamiste suhtes. rahvusvahelist sõltumatut uurimist nõuavad nad ja tegemist on kiireloomulise küsimusega. see olukord on raskes olukorras ja rahvastik kannatab selle tõttu, aitäh proua Gabriel, palun järgmisena. suur tänu, juhataja, partnerlus, mida Euroopa Liit kannab koos Djiboutiga, on oluline partnerlus, eriti lähtudes piirkondlikust äh, koostööleppest äh, selles piirkonnas äh, ja võitluses piraatlusega ja seetõttu poliitilise kliima halvenemine, mis võib destabiliseerida riigi ja piirkonna, teeb meile praegusel hetkel eriti muret. mul on kolm märkust. esiteks, Euroopa Liit peab julgustama Djibouti ametivõime, et inimõigused oleks tagatud, õigusriigi põhimõtted ja demokraatia tagatud, sealhulgas äh, on vaja seda rakendada äh, ka riiklikul tasandil. teiseks äh, meie usaldusväärsuse nimel on oluline äh, kõige problemaatilistel küsimustel keskenduda ja mitte äh, liiga kõrvale kalduda. Djiboutis on tehtud jõupingutusi naiste õiguste osas, nende ühiskond on, äh, naiste olukord on rohkem, paremini välja toodud kui teistes piirkondades ja seega paluksime lähtuda faktidest ja mitte Äh, kõikidest süüdistustest. uurimisi on vaja läbi viia teatud juhtudel, aga meil ei ole mingisugust ähm, õigust kohut mõista ja aitäh konstruktiivse töö eest selle resolutsiooni puhul, aitäh! Speaker, aitäh, järgmisena härra Nart, aga ma ei näe teda kojas kohal olevat, nii et äh, annan edasi sõna fraktsioonide esindajatele, kõigepealt härra Pospišil, palun. aitäh, proua president mul on väga hea meel selle resolutsiooni eelnõu üle, kus me reageerime aprillikuistele valimistele selles riigis, kus neljandat korda president Killek need võitis. mina leian, et tema on kõige tähtsam isik, kes vastutab selle tragoodia, tragöödia eest Djiboutis ja sellepärast on väga tähtis, et me võtame vastu selle resolutsiooni, kus me kutsume tõesti üles neid valimistulemusi eh, üle vaatama. ta nimelt kaheksakümmend seitse protsenti olevat hääletanud tema poolt, aga samal ajal president kuulutas ennast võitjaks juba enne valimiste päeva lõppu. peame tõesti Äh, kutsuma presidenti üles selle väikese rahva probleeme lahendama. riik on väga vaene, naiste olukord ühiskonnas on väga raske, opositsioon on alla surutud, äh, äh, kohalikel omavalitsustel ei ole mitte mingit rolli ja just sellepärast on mul väga hea meel, et meil see resolutsioon vastu võetud. järgmisena saab sõna härra Nart, palun kes on vahepeal saali jõudnud. aitäh, proua president, tavaliselt äh, Euroopa Parlament äh, teeb avaldusi ja mõistab hukka. tegemist on retooriliste avaldustega, kus räägitakse lihtsalt inimõiguste alasest olukorrast erinevates riikides. Djibouti puhul on aga olukord selline, et inimõiguseid on süstemaatiliselt rikutud. Euroopa riikide sõjavägi on seal kohapeal äh, kohal. meil tuleb äh, kaitsta inimõigusi eh, ja me peame seda tegema koos Atalanta operatsiooniga. on väga tähtis, et me asume sõnadelt tegudele. räägin siin ka tegelikult Cotonou lepingu artiklist kaheksa. seal äh, räägitakse ka sellest, et meil on vaja tõhusamaid meetmeid selle režiimi vastu. aitäh, järgmisena proua Reena, palun! suur tänu, juhataja! ma räägin nendest naistest, naistest, kellega mul oli võimalus äh, kohtuda, kes on vägi, vägistamise oht, oh-, ohvrid äh, sõjaväe poolt. Need naised, kes nõuavad ainult oma õigusi, õigust äh, õigusemõistmisele ja erapooletule õigusmõistmisele. aga olukord koha peal on selline, tegemist on sellise Aafrika režiimiga, nagu kolleeg ka ütles, siis ei saa lasta karistamatusel valitseda naiste naiste suhtes äh, siin on vaja lähtuda poliitilisest õigust, väljendusvabadusest, väärikuse õigusest ja õigusest elada, sellest eelkõige peab lähtuma, aitäh. aitäh, järgmisena härra Kelly, palun. aitäh, proua president. kõigepealt tegemist on ikka ja jälle ühe ja sama looga, see, mis Djiboutis juhtub, seda oleme me näinud ka paljudes teistes riikides keegi tuleb äh, võimule, äh, saab presidendiks, tahab presidendiks jääda, ta muudab seadusi äh, selleks, et seda teha, võtab kontrolli sõjaväe üle, surub opositsiooni alla, neile ei meeldi ka inimõigustest kinnipidamine, eriti hullud on inimõigused naistele. täpselt seesama lugu on juhtunud ka Djiboutis tuhande üheksasaja, tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal tuli president võimule ja sellest ajast on olukord olnud seal täpselt selline, nagu kirjeldasin. sada viis miljonit eurot annab Euroopa Liit sellele riigile abina. meil tuleb see abi üle vaadata. meil tuleb abi andmine lõpetada nii kaua, kuni me vähemalt mingeidki muudatusi näeme, vähemalt vabasid äh, ja õiglaseid valimisi. aitäh ja järgmisena härra Biden-Holzer, äh, palun. aitäh, proua president. Djibouti vabariik on tõesti kriisipiirkonnas äh, Somaalia poolsaarel toimuv, mõjutab aga ka väga selgelt seda, mis on Euroopas terrorism, repressioonid ähm, ja riigistruktuuride puudumine on see, miks inimesed sealt põgenevad. Djibouti vabariik on väike riik ja võiks tegelikult olla stabiilsuse saareks sealses piirkonnas, kogu piirkonna jaoks eeskujuks Euroopa toetab päris korralikult seda riiki, see toetus on ka väga tähtis, aga täna välja toodud arengud tegelikult äh, valmistavad meile suurt muret. inimõigused, äh, see, mis valimistega toimus, ajakirjandusvabadus, need on küsimused, mida meil tuleb kritiseerida ja ma arvan, et me ei peaks mitte ainult äh, arengutest selles riigis rääkima, vaid me peaksime ka järeldusi hakkama tegema, aitäh! aitäh, kallid kolleegid, läheme nüüd vaba mikrofoni vooru juurde ja kõigepealt härra Boltšak, palun. aitäh mulle sõna andmast. nagu ka Kambja puhul on väga tähtis protesteerida inimõiguste rikkumise pärast Djiboutis, aga mis meil nüüd siin täpselt on? praegune president on tõesti eelmiselt äh, presidendilt äh, võimu üle võtnud, ka eelmine president oli kakskümmend aastat võimul, võib-olla see on nende traditsioon. aga nüüd küsimus on, kas meie Euroopa Liiduna peame seda traditsiooni toetama? olen nõus sellega, mida ütles äh, härra Kelly, täpselt samamoodi nagu ka Kambja puhul peaksime me täpselt vaatama, millist arenguabi me Djiboutile anname. see sada viis miljonit on tõesti suur summa ja praegustes tingimustes, kus riik ei pea kinni kõige äh, põhilisematest inimõigustest, ei võitle vaesuse vastu, siis äkki me peaksime ka oma abi andmise üle vaatama. aitäh ja järgmisena härra Marias, palun aitäh! Djiboutis on olukord tõesti väga raske, riigis on kaheksasada tuhat elanikku, aga olukord on seal väga raske. Djiboutis on vaesus suur, tööpuudus suur ja peale selle on seal ka väga palju põgenikke. Äh, peale selle inimõigustest kinni ei peeta, valimised ei ole vaba ja me, väga paljud inimesed on surma saanud Pole mitte mingeid kahtluseid äh, selles osas, et äh, valimised äh, ei olnud õiglased, peale seda järgnesid meeleavaldused, inimesed kadusid ära, neid piinati naiste olukord on eriti raske, nad kannatavad erinevate vägivallavormide all ja Euroopa Liit peab väga palju ette võtma selleks, et lõpetada inimõiguste liikumine Djiboutis ja me peaksime tõesti vaatama ka abi andmise üle. aitäh, järgmisena härra Castaldo, palun. aitäh, proua president, see väike riik Djibouti Äh, mida valitseb president Quelle, äh, on äh, nüüdseks välja kujunenud diktatuuriks. ükskõik, milliseid vägivallavorme me seda, seda kõike näeme me ka Djiboutis. Djibouti olukord, Djibouti geostrateegiline olukord on väga hea sinna on Hiina investeerinud, samal ajal aga ka põgenikud äh, tulevad sellesse riiki ja muudavad olukorda veelgi raskemaks. esimeseks sammuks peaks olema see, et me uuriksime vägivalda ja peale selle tuleks toetada ka karistus äh, kriminaalkohtute Äh, püstipanemist ja tähtis on hoolitseda selle eest, et Cotonou lepingu artiklist kaheksa peetakse kinni. praegune olukord on rahva jaoks liiga halb ja geostrateegilise olukorra pärast me ei tohi vaikida. aitäh ja järgmisena härra Bonanno, palun. suur tänu teile, juhataja. mulle näib, et jällegi ei jõua me asja tuumani me räägime sellest riigist, aga tegelikult väga paljudes riikides juhivad asju diktaatorid, olukord on katastrofaalne ja demokraatiat pole. näiteks eh, Liibüa küsimus on, kas selles riigis oli olukorrad, olukord parem, kui eh, Gaddafi juhtis või mitte. nüüd eh, need riigid, kes on tegelikult rikkad riigid, sealhulgas Aasia riigid, kasutavad lihtsalt olukorda ära ja praeguse olukorra järelm on see, et olukorda lihtsalt kasutatakse ära, äh, asju aetakse nii, nagu ikka ja tavaliselt. me räägisime siin küll äh, Araabia kevadest, aga tegelikult äh, kogu see asi on kokkuvõttes katastroof. Aafrika tahab diktaatoreid, sellepärast et demokraatia selles kon-, sellel kontinendil ei toimi. vaba mikrofoni voor on nüüd läbi, juhul kui ma kedagi kahe silma vahele ei jätnud, ütleb juhataja, selge, siis siiski kolleeg olge hea, palun, proua, teil on sõna. proua Kienge. suur tänu teile, juhataja. selle hääletamisega tahaksime me väljendada oma muret äh, nende inimeste julgeoleku äh, pärast, kes näljahäda ja konfliktide eest äh, igal aastal pagevad, nad tahavad äh, jõuda Araabia poolsaarele läbi Djibouti ja tahavad jõuda Põhja-Aafrikasse. meil on vaja tugevaid demokraatlikke institutsioone ning nõuame, et valitsus tagaks kõikidele nendele, kes pagevad, julgeoleku. ning inimkaubitsejad tuleb äh, võtta vastutusele, nemad vastutavad äh, tuhandete surmade ja äh, tragöödiate eest, sellepärast et ise selle arvelt raha teenida. kogu see tragöödia jõuab tegelikult Vahemerele, Aadani lahes ja, ja ka Vahemeres on tegelikult väga pikk rannajoon, kus sellised inimkaubitsejate võrgustikud toimivad, meil on vaja kaubitsejate vastu midagi ette võtta seada nad kilbile ning samuti lõigata ära nende rahastusvõimalused äh, ning me peame äh, vältima olukorda, kus pagulased satuvad ohvriteks. suur tänu, ütleb juhataja, nüüd volinik Jourova, palun. austatud parlamendiliikmed, Euroopa Liit ja Djibouti Äh, nendel kahel osapoolel on väga pikk äh, omavaheline suhtlus ja Euroopa Liit on Djibouti jaoks väga oluliseks partneriks. Äh, Djibouti on regionaalseid algatusi väga oluliselt toetanud ning Aafrika Liidu missioonide jaoks annab ka oma relvajõudusid näiteks Somaaliasse. ning see on oluline võitlus Al-Shabaabi organisatsiooni vastu ning Somaali poliitiliste protsesside tugevdamise poolt poliitilise ja inimõiguste olukorra parendamine äh, on tegelikult väga probleemseks küsimuseks praegu, inimõiguslasi äh, ahistatakse ning äh, poliitiline manööverdamisruum opositsiooni jaoks jääb väiksemaks, eriti kui me mõtleme kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aprilli alguse presidendivalimiste peale. pärast valimisperioodi on opositsiooni juhte ja toetajaid äh, peetud kinni ilma süüdistuseta ja meelevaldselt arreteeritud ning äh, Euroopa Liit on tegelikult oma muresid ka väljendanud erinevatel äh, tasanditel. detsembril kaks tuhat viisteist peatati Djibouti pealinna lähedal olev religioonne mm, usutalitlus ning äh, see lõppes mitmete inimeste surmaga. Euroopa Liit äh, tegi oma avalduse selles küsimuses, äh, palus, et asja uuritaks ning et süüdlasi karistataks. Euroopa Liit mõistab hukka vägivaldsed tegevused ning nõuab, et rahvusvaheline uurimine käesoleval teemal algatataks, see on väga oluline ja seetõttu tunnustab ka inimõiguste ülemkomissari visiiti Djiboutisse käesoleval nädalal ning äh, loodetavasti aitab see välja selgitada äh, praegu lahendamata küsimusi. siis mis puudutab hiljutisi presidendivalimisi, äh, siis hääletusosakondade seire oleks paremini taganud läbipaistvust sellele protsessile. Euroopa Liit kahetseb, et dialoog, mis puudutab poliitiliste ning institutsionaalsete reformide raamistikku äh, lõppes äh, opositsiooniparteide, koalitsiooni ja valitsusliikmete vahel kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpus ning see on jõudnud tegelikult eelmisel aastal ummikseisu. see on möödalastud võimalus äh, selleks, et demokratiseerimisprotsess jätkuks Djiboutis demokratiseerimine ja äh, haldusreform ning tugev toetus inimõigustele on vajalik selleks, et äh, Djiboutis oleks äh, stabiilsus ning regioonis oleks konflikte ja vaesust vähem. seetõttu Euroopa Liit jätkab julgustamaks kõiki Djibouti poliitilisi jõudusid selleks, et poliitilised reformid jätkuksid, head valitsustavad seataks jalule ning lõpetataks äh, need pinged, mis viimastel aastatel riigis on olnud. siis äh, proua Reena küsimuse kohta, milline on Euroopa Liidu positsioon, mis puudutab äh, Djibouti naisi, kes alustasid näljastreiki selleks, et Djibouti armee grupivägistamiste vastu demonstreerida. ma tahan teile kinnitada, et Euroopa Liit on seda olukorda väga tugevalt vaadelnud uurimine peab äh, faktid äh, selgitama välja ning süüdlased tuleb äh, tuua kohtumõistmise ette. Euroopa Liit on valmis koostööd tegema kõikide oluliste osapooltega selleks, et parandada inimõiguste olukorda riigis. suur tänu! suur tänu teile, volinik! oleme saanud kuus resolutsiooni ettepanekut selle debati lõpuks, debatt on nüüd lõppenud ning hääletamine toimub kohe ma nüüd peatan istungi äh, mõne minuti jooksul, äh, enne kui hääletama hakkame, kolleegid, aitäh!